vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend kuus võtsin vastu otsuse ähm, sanktsioneerida parlamendiliikmed Corvin Mikket ja Buonannot seitsmenda juuli ja kaheksanda septembri ja kuuenda ja seitsmenda oktoobri istungite töö häirimise eest ähm, päevaraha õigusest ilma jätmisega äh, kümneks päevaks ja samuti kümneks päevaks kõrvaldada nad parlamendi ja selle organite tegevusest. ja samuti kümneks päevaks äh, nad kõrvaldada parlamendi ja selle organite tegevusest. minu otsus, minu otsus jõudis parlamendiliikmeteni eelmisel ja üle-eelmisel nädalal härra Korvin Mikke ja härra Bonanno on vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend seitse esitanud äh, sisemise apellatsioonikaebuse. juhatus langetab oma otsuse kaebuste kohta täna õhtul. ja menetluslikus plaanis tähendab seda, et juhatus võib äh, siis tühistada minu vastu võetud meetmed või need üle kinnitada. ja juhatuse otsus teatatakse viivitamatult ka parlamendiliikmetele ning ja kui minu otsus kinnitatakse juhatuse poolt, siis ka vastavad meetmed jõustuvad otsekohe. selle, kas selle teema kohta soovite sõna või millegi muu kohta? muu kohta soovite sõna? teeme siis hiljem, jah?